mul on suur rõõm meie kunagist kolleegi pikkade aastate vältel Euroopa Parlamendis töötanud härra Ilvest tervitada siin. härra Ilves töötas, nagu ma ütlesin, Euroopa Parlamendi liikmena, ent täna on siin juba teist korda oma Eesti presidendi ameti, ametis nii et härra Ilves, mul on suur rõõm teid tervitada ning annan teile kohe ka sõna. sõna on Eesti Vabariigi presidendil. daamid ja härrad, ma kõigepealt vabandan, et mul on hääl ära. ma, mulle tundub, et ma olen Eestist mingi pisiku kaasa toonud. kümme aastat tagasi lahkusin ma sellest kojast, et asuda uuele ametikohale oma kodumaal. tollal ei olnud ei euro ega rändekriisi, ei mõeldud sellele, et Euroopa piire on võimalik jõuabil muuta, ei kõneldud sellest, et Euroopa projekt võiks läbi kukkuda tollal ei olnud ka nutitelefone, ei olnud paljastusi interneti jälgimisest, ei olnud Uberit või Uberit, nagu meie ütleme daamid ja härrad, äh, ligemale kolmveerand sajandit kordasime me mantrat, et Euroopa on rahuprojekt. Äh, esimene osa sellest kolmveerand sajandist, äh, Euroopa või täpsemalt pool Euroopat õitses ja kasvas Äh, vaatamata agressiivsele totalitaarsele Nõukogude Liidule, kuigi jah, meie julgeoleku tagasid suuremalt osalt teised. Äh, viimase kahekümne viie aasta jooksul meil ei ole olnud äh, väliseid ohte oma eksistentsile ja niimoodi oleme tegelenud Euroopa taasintegreerumisega, oleme Euroopa rahvaste perre tagasi toonud need rahvad, kes olid sunnitud elama totalitarismi tingimustes täna seisame aga silmitsi uute ohtudega oma eksistentsile, nii välistega kui, kui ka sisemistega, nagu meile möödunud novembrikuu sündmused Pariisis meelde tuletasid. me oleme segaduses, me kardame ja Euroopa ei ole paljude jaoks enam vastus minu kõrvus äh, kõlavad William Butler Yeatsi sõnad tiireldes, tiireldes suurduvas ringis, ei enam pistrik kuule peremeest, ei hoia keskpaika asju koos, kõik lammub, anarhia on valla ilma peal. niisiis, vaadakem seda uut reaalsust. Euroopa on keset muutumiste kriisi. kas me võtame endid kokku või laseme teistel selle asjaga tegeleda? muutumiskriis paneb proovile kõik, mida Euroopa on samm-sammu järel saavutanud Monet'st ja Schumannist alates. me oleme jõudnud otsustavasse punkti, kus me kas muutume tugevamaks või laseme eh, võita nendel jõududel, mis üritavad meid lõhestada on oluline mai-, tunnistada, et seda, sellest muutuvast kriisist oleks võinud paljudki ette näha. me teadsime, et meil oli tõsiseid probleeme, aga me lükkasime edasi eurokriisiga tegelemise seni, kuni seda kriisi oli peaaegu võimatu kontrollida. kuni viimase ajani me arvasime, et see oli suurim oht Euroopa projektile. me eksisime Äh, me teadsime ka üsna pikka aega, et tohutud sissetulekute ja demokraatia erinevused Euroopa ja meie lähinaabrite vahel lõunas ja idas olid kui viitsütikuga pomm, mis muudkui tiksus ja lõhkemist takistasid vaid autoritaarsed režiimid meist lõuna pool, teisel pool Vahemerd, Lähis-Idas täna ähvardab meid ränne, massiränne, eh, eh, nende inimeste ränne, kes põgenevad kodusõja õuduste eest ja Daeshi brutaalsuse eest ning eh, majandusränne, nende inimeste ränne, kes põgenevad vaesuse ja majandusvõimaluste eest, kõik see on seadnud Euroopa enneolematusse ohtu. Schengen on sattunud ohtu, mõned riigid keelduvad pagulasi vastu võtmast, teised ägavad riiki tulnud pagulaste hulga all solidaarsus laguneb koost, mõned ei taha aidata, teised ütlevad täiesti õigesti, et solidaarsus on nagu kahesuunaline tänav tõuke- ja ühtekuuluvusfondid on samuti solidaarsuse kalliks hinguks daamid ja härrad, meid jahmatavad need numbrid, mida me kuuleme. Eh, miljon pagulast ja sisserändajad Euroopasse sellel aastal, ennustatakse, et veel kaks miljonit tuleb järgnevatel aastatel. jah, need arvud on tohutult suured ja need on koormaks meie sotsiaalsele ühtekuuluvusele, meie eelarvele, aga ometigi me oleme olnud tunnistajaks palju hullemale ja oleme peale jäänud Euroopas tuhande üheksasaja neljakümne kuuendal aastal oli ainuüksi Saksamaal kaksteist miljonit sisepagulast ja veel kaksteist miljonit ümberasustatud inimest kahekümnest erinevast rahvusest. selle probleemi lahendamiseks kulutas ÜRO abistamis- ja taastamisadministratsioon kolme aasta jooksul tänases vääringus umbes viiskümmend miljardit eurot ma mainin seda arvu lihtsalt näitena, et me saaksime ettekujutuse sellest, kuivõrd tohutu oli see ülesanne, mis seisis meie vanavanemate ees ja seda ajal, kui Euroopal ei olnud institutsioone ja mõnikord isegi mitte suveräänseid valitsusi. ja kõik see juhtus enne, kui Marshalli plaaniga algust tehti. niisiis, daamid ja härrad, võtkem end nüüd kokku Äh, jätkem kõhklused, näpuga näitamine ja vastutustest kõrvalehiilimine. me tuleme selle rändekriisiga toime. kui me oleme sama otsusekindlad nagu meie esivanemad, me peame tegutsema solidaarselt nende liikmesriikidega, kes kannavad selle kriisi peamist koormat, me peame äh, mingil moel nende koormad jagama samuti peame eh, täiel määral kontrollima Euroopa Liidu välispiiri, me ei saa olla ilma sise- ja välispiirideta kui te niimoodi plaksutate, ei jõua ma kunagi lõpuni. meil on vaja ka toimivat ühtset asüülipoliitikat, iseäranis äh, seda, mis puudutab võltstaatluste tagasilükkamist ja ebaseaduslike sisserändajate tagasisaamist. kas see on tõesti nii raske, kui me vaatame, mida, millega Euroopa pidi toime tulema pärast teist maailmasõda? daamid ja härrad, pärast kohutavaid Pariisi rünnakuid kardan ma, et pagulaskriis hoogustab veelgi populistliku ja äärmusliku poliitika esilekerkimist me oleme juba äh, olnud tunnistajaks argumentidele, et pagulasi ei saa vastu võtta, kuna nad on terroristid, aga mugavalt unustame ära, et need pagulased, kes Euroopasse täna tulevad, põgenevad äh, sellesama režiimi eest, äh, sellesama brutaalsuse eest, mille tunnistajaks me olime Pariisis poliitilises kõnepruugis täna kasutatakse tihtipeale sõnu, mida mõne aasta eest võis kasutada vaid anonüümsetes internetifoorumites. demokraatlikud, tsentristlikud liidrid, kes räägivad vastutustundlikust ja rahulikust poliitikast, on pidevalt surve ja rünnaku all ekstremistlikud erakonnad ja poliitikud kasutavad ära praegust pagulaste kriisi, nagu nad kasutasid ära ka majanduse kriisi. Nad äh, kasutavad ära ka äh, valijate rahulolematust, kes ei ole rahul siis sellega, et Euroopa on tegutsenud nõrgalt ja jõuetult. kodanikud ootavad otsustavat reaktsiooni kriisidele ja kui traditsioonilised erakonnad seda reaktsiooni neile ei paku, siis vaatavad nad nende poole, kelle äh, sõnad kõlavad otsustavalt, aga see on nõndanimetatud nõndanimetatud reaktsiooniline otsustavus. pakutakse välja lihtsalt mitte-euroopalikke lahendusi, eh, millest eh, Euroopa Liit pidi aitama meil üle saada eh, muide, ma kõnelen seda kõike kui pagulase poeg. minu vanemad põgenesid õuduste eest Eestis pärast teist maailmasõda ja seetõttu ma räägin ka sellise aktsendiga minu vanemad eh, ei tundnud ennast Rootsis, kuhu nad jõudsid alati teretulnuna, aga neile anti võimalus. ja ma loodan, et eh, mõned aastakümned hiljem eh, on demokraatliku Süüria president, kes kõneleb araabia keelt saksa aktsendiga. daamid ja härrad me oleksime pidanud suutma ette näha euroala kriisi ja rändekriisi, oli üks kriis, mida me ei näinud ette ja mis siiani tundub uskumatuna. see oli Krimmi sissetung ja Krimmi annekteerimine, millele järgnes sissetung Donbassi. ma ei peatu sellel täna pikalt, aga ma pean ütlema, et tehes seda, mida ta tegi kaks aastat tagasi, just nimelt sellel kuul, rikkus Venemaa kõiki peamisi Euroopa julgeoleku aluseks olevaid lepinguid, alga-, alustades ÜRO hartast tuhande üheksasaja seitsmekümne viienda aasta Helsingi lõppdokumendist ja tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta Pariisi hartast see rik-, ta rikkus ka tuhande üheksasaja üheksakümne neljanda aasta Budapesti memorandumit, mis tagas Ukraina territoriaalse terviklikkuse vastutasuks selle eest, et Ukraina loobub oma tuumarelvadest ja tollal oli Ukraina tuumaarsenal maailmas suuruselt kolmas. teisisõnu, meie Euroopas ei saa enam eeldada, et need lepingud, mis on aluseks Euroopa, ma rõhutan, Euroopa julgeolekule, äh, on olnud seda teisest maailmasõjast saadik endiselt vett peavad Euroopa Liit on kiirelt ja ühtselt reageerinud Venemaa agressioonile ja see, sellel on olnud heidutav mõju. sanktsioonid on osutunud tõhusaks, aga Euroopa Liidu suhted Venemaaga jäävad pingelisteks veel mõneks ajaks. strateegiline kannatlikkus on võtmesõna. mõned kutsuvad üles dialoogile, jah, aga dialoog iseenesest ei ole poliitika vähemalt mitte selline poliitika, millele astuda vastu agressiooniga. nii palju oleksime pidanud õppima sellest, mis tuhande üheksasaja kolmekümne kaheksandal aastal Münchenis toimus. daamid ja härrad, ma kõnelesin Euroopa kriisidest, millest mõnesid oleksime võinud ette näha, mõnesid mitte, aga nüüd äh, oma ülejäänud sõnavõtus kesk, peatuksin meie tulevikule ja pikaajalisele kriisile, mida me saame vältida, kui me suhtume sellesse tõsiselt, enne kui satume keset seda kriisi see on Euroopa vähenev konkurentsivõime ja tööviljakus kiiresti muutuvas vastastikku ühendatud digitaalses maailmas. koos Kaushik Paasuga, Maailmapanga peaökonomistiga lõpetasime just ühiselt ettevalmistused Maailmapanga esimeseks pikemaks uuringuks selle kohta, kuidas infotehnoloogia on seotud majanduspotentsiaali, ühiskonna ja valitsemise parandamisega selles raportis juhitakse tähelepanu, millised on ohud, kui maha jäädakse arengus. Äh, selles äh, pikas uuringus, mille koostamiseks kulus aasta ja pool, selle põhjal Euroopal läheb hästi. aga ärge saage minust valesti aru, Euroopast saab teisejärguline tegija, meist lähevad mööda mitte ainult USA, vaid ka India ja Hiina ja seda siis, kui me ei suuda teistega sammu pidada digitaalne revolutsioon võiks olla õnnistuseks ühtsele turule täna me näeme, kuidas sünnivad üle-euroopalised turud sellistes sektorites nagu tervishoid, pangandus ja transport. Äh, veel aasta, paari aastakümne eest ei olnud, äh, olid need turud täiesti kohalikud. ometigi igas sektoris ähm, on meie äh, seadused liikmesriigiti killustanud ja ei ole valmis digitaalseks ajastuks me kaotame, kuna meil ei ole ühtset turgu ja me kaotame oma parimad pead nendele riikidele, kus võimalused on suuremad ja olen seda oma silmadega näinud, kui eh, kahekümne kolme aastane ettevõtja oma eh, idufirmasse mind külla kutsus ja, ja ütles, härra president, mul on kahju, aga ma pean minema USA-sse ja ta ütles, eh, kui ma küsisin, miks, sest seal on võimalused äh, ja kuus kuud hiljem oli ta neli koma kuus miljardi, miljonit dollarit investeerinud oma ettevõttesse ja kolm aastat hiljem müüs ta selle saja äh, miljoni dollari eest maha. ta oleks võinud jääda Eestisse, kui meil oleks olnud ühtne turg, kui meil oleks olnud rahastamine. ja ma kordan seda lugu ikka ja jälle igas liikmesriigis kuuskümmend aastat tagasi pani Rooma leping alus sellele, mida me praegu nimetame neljaks vabaduseks, inimeste, kaupade, kapitali ja teenuste vabale liikumisele. siis veel digitaalsetest asjadest ei räägitud, IT-sektor oli veel la, äh, lapsekingades, täna elame aga täiesti erinevas maailmas ja kui me ei saa aru, kui suured need muutused on, eriti need, mis on toimunud kümne, viieteistkümne aasta jooksul, siis Euroopa jääb maha ja jäävad maha ka meie kodanikud digitaalse revolutsiooni väljakutsetega toimetulemiseks on vaja, et Euroopa ettevõtjad, ettevõtted, kodanikeühistus ja kõik valitsemistasandid oleksid leidlikud. turujõud ja ärimudelid on meie reaktsiooni peamisteks liikuma panevateks jõududeks, aga seadusandlus peab, kogu Euroopa seadusandlus peab seda kõike toetama Äh, selleks, et peegeldada muutuste suurusjärku, teen ettepaneku, et me lisame neljale põhivabadusele ka viienda vabaduse, andmete vaba liikumise. see viies vabadus äh, oli varem osaks neljast vabadusest, aga täna on see piisavalt erinev ja kõikehõlmav, et seista eraldi andmed ei ole inimene, füüsiline kaup, kapital ega teenus. aga kui me aitame äh, andmetel liikuda, siis me peame tagama selle, et andmed saaksid ka piire ületada. komisjoni digitaalse ühtse turu ettepanek äh, kindlustab äh, andmete vaba liikumise aluseid, aga sellest peab saama tõesti püsiv väärtus meie siseturul, see ei saa olla lihtsalt eesmärkide kogum, mis teatud kuupäevaks tuleb täita aga kodanike vaatevinklist, mida see viies vabadus tähendab? esiteks, andmete vaba liikumine tähendab seda, et me peame saama juurdepääsu teenustele, mille eest me oleme maksnud kõikjal Euroopa Liidus. see tähendab, et e-kaubandust ei piira see, kus riigis inimesel on pangakonto, riigipiirid ei eh, otsusta enam meelevaldselt digitaalses maailmas, millised Euroopa kodanikud saavad digitaalseid kaupu ja teenuseid osta ja millised mitte. niisiis, täna Äh, on olukord selline, et lihtsam on saata pudel oliiviõli Sitsiiliast äh, kuskile Põhja polaarjoone taha, kui osta iTunesist äh, muusikat piiriüleselt. ja ma tahaksin teile öelda, et ähm, minu koduriigis meil on digitaalsed retsepti, digiretseptid, nii et, et ma võin minna ükskõik millisesse apteeki ja äh, mulle välja kirjutatud äh, ravimi välja osta, aga nii kui ma Eestist lahkun, nii ma seda enam teha ei saa, ma ei saa minna siin Strasbourgis äh, apteeki ja saada juurdepääsu sellele digiretseptile, minu, mille minu Eesti arst on mulle kirjutanud, tehnoloogiliselt on see kõik tehtav. probleem on seadustes nagu ma ütlesin, andmete vaba liikumine ei puuduta ainult kaubandust, nagu iga Euroopa Liidu põhivabaduse, nii ka andmete vaba liikumisega käivad kaasas õigused ja kohustused ja peamine nende osas on õigus ja kohustus andmeid kaitsta. oma isikuandmete omamine ja vabadus otsustada, kuidas neid kasutada, on olulised eeltingimused selleks, et andmete potentsiaali vallandada uus andmekaitsemäärus ja tahaksin teid õnnitleda läbirääkimiste lõpetamise üle, tunnustab seda põhimõtet nii oma pealkirjas kui ka sisus see tõesti annab inimestele tegeliku omanditunde oma andmete üle, neil on õigus kontrollida andmete kasutamist ja anda seda ka üle kolmandatele osapooltele, see loob uusi turge ja kui seda kohaldada avalikus sektoris, siis see vähendab bürokraatiat ja aruandlust, mis praegu põhjustab Euroopa kodanikele ja ettevõtetele frustratsiooni ja maks-, toob kaasa ka aja ja raha kulu ja loomulikult suureneb läbipaistvus. me peame üritama luua sellist andmete majandust, kus andmete vaba liikumine kehtib ka mitte isikuandmete kohta. suurandmetes, mida loovad meie autod, kodud, külmkapid, on tohutu väärtus, seda väärtust loovad ka meie ühendatud seadmed ja Saksamaal nimetatakse seda kõike juba eh, tööstusneljaks. Euroopa peab investeerima alustehnoloogiatesse, mis loovad usaldust andmevoogude turvalisuse kohta, iseäranis krüpteerimisse ja blockchain tehnoloogiasse ja me peame tõesti edendama selliste tehnoloogiate kasutamist. ja lõpetuseks, täpselt nagu kaupade vabaks liikumiseks on vaja sadamaid ja teid, on meil vaja ka kaasaegset digitaalset infrastruktuuri, et see viies vabadus saaks olla võimalik. 5G eh, võrgud ja internetikaablid peavad tõesti olema kõikjal iseäranis kehtib see ühenduste viimaste lülide kohta, selle kaablijupi kohta, mis ulatub meie kodudesse ja ettevõtete ja meie maapiirkonnad on saanud tohutut kasu ühtsest põllumajanduspoliitikast ja nemad vajavad selles uues maailmas samasugust juurdepääsu internetile nagu kõik teised. Need inimesed, kes elavad linnades kaasavus on äärmiselt oluline. on äärmiselt oluline, et selle digitaalse dividendi hüved saavad osaks kõigile Eesti kogemus äh, sisaldab mulle optimismi, sisendab mulle optimismi. kahe tuhande viieteistkümnenda, viiendast aastast alates on meil toimunud äh, üheksa internetihääletust äh, parlamendivalimistel, kohalikel valimistel, Euroopa Parlamendi valimistel. võiks arvata, et sellest lõikavad kasu noored, linnades elavad inimesed, kes on äh, harjunud kaasaegset tehnoloogiat kasutama. ometigi näitavad põhjalikud sotsioloogilised uuringud, et mingit demokraatlikku või linna-maa vahelist lõhet ei ole. pensionär, kes elab kuskil väikeses külas, on sama suure tõenäosusega e-hääletaja, tema kasutab sa, samuti Skype'i oma perega suhtlemiseks ja suhtleb interneti teel oma arsti ja lapselastega ja jah, Skype leiutati ka Eestis, aga nagu paljud teised head asjad, on seegi nüüd Eestist ära kolinud USA-sse samas, daamid ja härrad, me peame endilt ka küsima, kuhu see digitaalne revolutsioon meid viib, milline on töö tulevik selles digitaalses äh, maailmas, mis saab taksojuhi ja tehase töötaja töökohaga ja tulevikus, kui tehnoloogia edasi areneb, mis saab arstide ja raamatupidajate töökohtadest iga varasem tööstusrevolutsioon on suurendanud tööhõivet, asendades vanad töökohad uutega, mis nõuavad paremaid oskusi, on paremini tasustatud ja väljakutsuvamad aga me ei tea veel, kas ajalugu kordub. me oleme veel digitaalse revolutsiooni alguses. ja ma pean alandlikult tunnistama, et kindlaid vastuseid ei ole. aga ma tean seda. digitaalne revolutsioon nagu euroala kriis, Krimm ja pagulaskriis äh, nõuavad, et me annaksime endist parima seda ajal, kus poliitikud üritavad ära kasutada meie madalamaid instinkte ja ärgem arvakem, need väljakutsed on ületamatud. praegune aeg, kus me peaksime alandlikult ähm, käima oma eelkäijate jalajälgedes, tegema seda, mida nemad tegid tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal, tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel ja kahe tuhande neljandal aastal. Nemad seisid silmitsi ebakindlusega ja nad ometigi astusid edasi Äh, kui me anname alla populistidele ja ütleme, et Euroopa ei suuda kodanike huvide eest seida, siis daamid ja härrad, mitte ükski kriis, suudame me seda ette näha või ei, ei leia piisavat lahendust. olgu tegemist rändega, eurokriisiga või isegi sõjalise agressiooniga, rääkimata äh, väljakutsetest, mis kaasnevad tehnoloogiliste muutustega kui me otsime lahendusi rahvusriigi tasandil, jõuame tagasi teise maailmasõja eelsesse äh, aega, kus valitses äh, lühiajalisus, naabritele loomine äh, ja sellest kaotasid kõik. me jõuame tagasi ajajärku, kus see, kel võim seal, kel jõud seal õigus ja ma arvan, et me oleme korduvalt Euroopa ajaloos näinud, kuhu see viib Äh, jah, ärgem tegem endale illusioone, mis ootab meid ees, kui me kõhkleme või komistame ja äh, tsiteeriksin jällegi Jeitsi, head kaotanud on meelekindluse, kuid halvad on täis tegutsemisiha. valik on meie. tänan tähelepanu eest aitäh, austatud kolleegid, teie aplausi eest. suur tänu, härra Ilves, Eesti president, teie innustava kõne eest lisada siia tõenäoliselt midagi ei olegi peale aplausi. tundub, et teie kõne näitab meile tõesti, kuhu on vaja edasi liikuda ning ähm, loodan, et sellel oli mõju, aitäh!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 tahtsin lihtsalt äh, selgitusi anda, suur tänu kolleegidele, kes mind äh, toetasid ja mind vabastati süüdi-.